Marko Capoto, Thomas Mann, äh, Charles Tannocki ja Helga Trüppeli äh, esitatud resolutsiooni ettepanek ning ähm, resolutsiooni ettepanekule ähm, on antud äh, piisavalt allkirju ning lisaks äh, äh, ning sõna saab kolleeg Capato. Äh, suur tänu, härra president. Nende nimel, kes toetasid seda algatust, tahaksin tänada rohkem kui neljasaja nel-, neljasada neljakümmend parlamendiliiget, kes oma allkirja andsid sellele resolutsiooni projektile. meie soovime, et EUTELSAT saaks Hiinas edasi saateid edastada. siin on tegemist õigusega informatsioonile, see on põhiõigus ja parlament on seda toetanud. parlament on andnud ka Hujale Saharovi auhinna, kes võit-, tema võitleb inimõiguste eest ja ka meie toetame inimõigusi Hiinas. tänan. aitäh, vastavalt päevakorrale järgneb hääletus lihtsustatud menetluse kohaselt proua Mathieu raporti üle, mis puudutas Euroopa Liidu eelarvest Afganistanile eraldatud vahendite hääletuskontrolli Hä. nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? palun minge oma kohtadele